jah, te saate, härra Pritsos, sõna. jah, ja transpordikomisjon on ka ühe korrigendumi esitanud vastavalt artiklile kakssada kolmkümmend üks neli ja see korrigendum loetakse vastu võetavaks, kui ükski fraktsioon või nelikümmend saadikut eh, ei nõua, et seda hääletataks. ja te leiate veebilehel selle teksti ja pealkiri pannakse ka meie istungi protokolli.